ja tahaksin lisaks teada, et ma leidsin, et on vastuvõetav äh, ühenduse akti ettepaneku vastunud äh, Richard Suuliku poolt edastatud vastavalt äh, kodukorra artiklile nelikümmend kuus kolm on see ettepanek edasi antud EKONi komisjonile.